järgmisena saab sõna raportöör härra Vlasak. suur tänu, härra president, austatud härra volinik, daamid ja härrad, lubage kõigepealt tänada kõiki kolleege suurepärase koostöö eest. see arutelu on olnud äärmiselt konstruktiivne. ja lõpetuseks on mul kaks natukene provotseerivat märkust tõukefondid loodi selleks, et äh, silendada erinevate regioonide vahelisi äh, erinevusi. ja seega äh, kujundatigi välja lähimus, lähenemispiirkonnad sellest saavad kõik piirkonnad kasu, ka need, kes on arengus kaugemal, sest et tekib suurem vajadus nende toodete järgi sihtala üks osas. nüüd äh, me peaksime kindlasti olema vastu ka uute vahekategooriate loomisele, enne kui on selge, kust selleks tulevad vahendid. minu meelest ei ole mõtet tõsta raha rikaste taskust rikaste taskusse. sihtala üks ja kaks, äh, seda ma muidugi toetan. kuid teisalt leian ma, et on väga oluline panna piir turule vastuastumisele, sellepärast et kui antakse toetust ühele, kuid teisele mitte, võib turgudel kujuneda välja väga ebasoodus olukord ja loomulikult satuvad ebasoodsasse olukorda need, keda Euroopa Liit ei rahasta. Äh, regioonid, kohalikud omavalitsused, kogukonnad võiksid olla toetuste saajad kes siis omakorda investeeriksid selle, need vahendid edasi kasvu soodustavatesse meetmetesse. me peaksime kindlasti võtma suuna just sinnapoole. Neil Armstrong ütles, et tema astub äh, väikese sammu inimese jaoks, kuid suure sammu inimkonna jaoks, Euroopas on samamoodi nende tõukefondidega. nüüd proua Sanchez, palun. Merci, monsieur le president suur tänu, härra president, täna on Euroopas kriisiolukorras majanduskriisi, finantskriisi, sotsiaalkriisi ja moraalse kriisi küüsis. Euroopa kodanikud näevad Euroopas vaenlast, kes eh, sunnivad meile peale kokkuhoiumeetmeid ainult. Nad ei näe investeeringuid selleks, et toeta majanduskasvu, ei näe meetmeid eurooplane, millega vähem soodsas olukorras inimesi äh, järele aidata, ei näe nad meetmeid piirkondade järeleaitamiseks, meil on vaja sellist äh, majanduse juhtimise pakki, pakti, mis võtab arvesse stabiilsuse kasvupakti ning mis viib majanduse uuesti kasvuteele. ühtekuuluvuspoliitika on see teine sammas, millele see majanduskasv peaks põhinema, jätkusuutlik, intelligentne ja kaasav majandusjuhtimine ja ühtekuuluvuspoliitika on ühe ja sama mündi kaks külge ja on väga oluline siinkohal meelde tuletada, et üks ei ole võimalik teiseta. ja sellepärast me võitlemegi selle eest, et seda poliitikat kaitsta, et selle eelarve jääks alles, et veenda liikmesriike selles, et regionaalpoliitika ei ole mitte mingi luksus, vaid äh, hädavajalik poliitika. eelarve arutelud järgmiseks eelarveperioodi osas on olnud äh, künkalised. meil on vaja integreeritud ja ambitsioonikat Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat, mis oleks senisest lihtsam ja ka paremini võib-olla nähtav tuleb äh, ebatasasused regionaal, regioonide vahel ja ka regioonide sees eemaldada. Piiperi raport toob ette uue vahepealse rahastamiskategooria nende piirkondade jaoks, kus skp on tõusnud Euroopa Liidu keskmisest äh, seitsmekümne viie, üheksakümne protsendini, sealhulgas on üsna mitu piirkonda, kellel on täna väga tõsised strukturaalsed äh, raskused majanduskasvuga ja see annab, aitab neil leida tee stabiilsuseni, kuid ma tahaksin rõhutada, kui oluline on see, et toest soodustaks territoriaalset koostööd Euroopa Liidus. see on Robert Schumani maksiimi eh, konkreetne tõlgendus, Euroopa ei lähe mitte kellelegi kalliks maksma, tuleb kõigepealt aga selleks eh, solidaarsus luua, seda öeldi juba viiskümmend aastat tagasi Schumanni poolt, tõsi on see aga ka täna. suur tänu ja kolleeg Stavrakakis. Äh, lugupeetud härra president, äh, kolleegid, ma sooviksin õnnitleda kõiki äh, raportööre. meil on täna olnud võimalus rääkida ühtekuuluvuspoliitika tulevikust ja väljendada oma arvamusi. ma sooviksin paari sõnaga mainida härra Piiperi raportit. sellepärast, et tema on oma raportis paininud maininud äh, ühtekuuluvuspoliitika arhitektuuri peale aastat kaks tuhat kolmteist ja loomulikult see ei ole esimene kord, kus Euroopa Parlament tegeleb äh, selle äh, teemaga, me oleme arutanud seda varem ka eelarvepoliitika tuleviku raames. ühtekuuluvuspoliitika peab saama vastavad kohased vahendid selleks, et ta saaks abistada ja pakkuda tuge kõikidele regioonidele selleks, et nad saaksid äh, areneda vaatamata kõikidele äh, rasketele äh, aegadele, kõikidele tõketele. meil peavad olema standardsätted kõikides fondides ning inimesed peavad saama abi nendest fondidest ükskõik kui kaugetes piirkondades, äärepoolsemates või isegi saarepiirkondadel nad elavad. ja ma olen täiesti nõus äh, härra volinik Haani arvamustega, jah, meil on vaja vahekategooriat, sellepärast et see abistab äh, neid piirkondi ähm, läbipaistvalt, lihtsustatud moel äh, ja tõhusalt, äh, kes vajavad äh, nii-öelda taganttõuget. ning meil on, nendel piirkondadel on vaja abi ka äh, kriisiaegadel, suur tänu suur tänu kõikidele kolleegidele, nüüd on äh, arutelu lõppenud ja me arut-, äh, hääletame äh, neid punkte ja ka kõiki teisi raporteid täna kell kaksteist ning täiskogu on praeguseks katkestatud ja me jätkame kell kaksteist.